Läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on raportite lühitutvustus. ning kõigepealt on meil päevakorras proua Rosier raport, mis puudutab õiguspäraseid meetmeid üldsuse huvides teavet avaldavate rikkumistest teatajate kaitseks. ja raportöör saabki kõigepealt sõna neljaks minutiks, palun, proua Rosier. aitäh, härra president kui räägitakse sellisest äh, tööst nagu see siin, siis tuleb alati tänada kolleege ja ma tänan muidugi ka neid, aga alustan sellest, et äh, kiidan Anton Teduni, Rafaeli, Nivo Robeeri ja kõiki teisi, kes on julged ja julgevad äh, rääkida rikkumistest ja ma tänan neid sellepärast, et nad tegid valiku rääkida tõtt et äh, olla eetilised, olla ausad ja see on selline valik, mis ei ole alati lihtne, sest sellega kaasnevad riskid. ma tahaksin rõhutada ka seda, et tegemist on esimese korraga, kui Euroopa Parlament võtab vastu äh, informaatoreid kaitsva teksti. meie institutsioon on küll seda teemat äh, arutanud ning Euroopa Nõukogu võttis aastal kaks tuhat neliteist ka vastu resolutsiooni, millega sätestati väga kõrgetasemelised eesmärgid töökohtadele. Rafael Alee ja teised, keda ma mainisin, nende puhul tahan ma rõhutada seda, et tihti räägitakse sellest, et informaatoreid tuleb kaitsta ja me rääkisime sellest ka siis, kui me võtsime vastu LuxLeaksi resolutsiooni, kui meil oli eh, LuxLeaksi uurimiseks ka eraldi komisjon. ma tänan neid julgeid kodanikke, keda ma nimetasin ja tänan ka kõiki teisi, tänu kellele toimub Euroopas nüüd parem äh, fiskaalalane, parem masku, maksukontroll. kuid ometi on, äh, on ka inimesi, kes on saanud tingimisi vangistused. meie jätkame tööd äh, eurooplaste nimel aga äh, mõned meist äh, on saanud süüdimõistva otsuse ja see on eriti oluline just nimelt äh, praegu, kui me räägime sellest, et me kutsume Euroopa Parlamenti üles võtma vastu sellist instrumenti, millega kaitstakse informaatoreid või rikkumistest teavitajaid. ja selles dokumendis me räägime sellest, kuidas see kaitse saaks olla tõhus me räägime sellest, et informaatori mõiste peaks olema võimalikult lai sellepärast, et rikkumisteataja võib olla palgatöötaja, assistent, konsultant, keegi teine, kuid kõige olulisem on see, millest, millest teatatakse. me räägime siin sellest, et tuleks teatada ka sellistest asjadest, mis on vastuolus Euroopa üldiste huvidega ja et teatajaid tuleb kaitsta. väga tihti on nii, et et äh, need, kes tahaksid rikkumistest teavitada, on väga tugeva surve all. Need inimesed arvavad, et neile langeb osaks mingisugune karistus, et neile hakatakse vaatama halva pilguga, et neid häbimärgistatakse, et nende reputatsiooni ei päästa hiljem enam miski. ja seetõttu me näeme ette neile isikutele kaitse, kohtuliku kaitse, rahalise kaitse, sest tihti on see vajalik tihti juhtub äh, ju nii, et inimese elutingimused, inimese töötingimused halvenevad tunduvalt, ta kaotab töö, tal ei ole enam äh, selliseid ressursse nagu enne. ja seetõttu tuleb rikkumistest teatajaid kindlasti ka rahaliselt teatada, aga lisaks on vajaline psühholoogiline abi, sest äh, nende vastas võib olla selline organisatsioon, millel on tohutult palju võimalusi võrreldes rikkumisest teatajaga ja kes asub seda isikut survestama me tahame rikkumistest toetajaid aidata, sest kui tegemist on mõne ettevõtte töötajaga, siis äh, tööandja ei anna talle ju mingisuguseid äh, garantiisid me tahame, et oleks olemas sõltumatu organisatsioon, mis aitaks, toetaks ja nõustaks äh, neid inimesi, kes rikkumistest teatavad sellised osakonnad äh, võiksid olla muidugi ka suurtes organisatsioonides äh, endis, aga ennekõike on meil vaja üle-euroopalist äh, sõltumatut organisatsiooni, mis abistaks rikkumisest teatajaid, see on väga oluline. sellel nädalal on räägitud väga või räägitakse väga palju ka nendest, kes kannatavad glüfosaadi tõttu, kuigi see on hoopis teine teema ma räägin sellest sellepärast, et ühe ettevõtte esindaja proovis võtta ühendust oma riigivõimudega, kuid kahjuks teda ei kuulatud. ja see on näide rikkumisest teatamisest. ma leian, et on kahetsusväärne, et teisel pool seda saali istuvad ka isikud, kes tegelikult tahaksid kaitsta rikkumisest teatajaid, aga seda raportit nad näha ei taha Nad äh, leiavad, et äh, rikkumistest ei peaks räägitama näiteks äh, ajakirjanduses. räägitakse ju väga tõsistest asjadest, kui juba millestki teatatakse, räägitakse korruptsioonist, erinevatest kuritegudest ja kui sellest räägitakse juba pressis, siis rikkumisest teataja on igal juhul väga-väga tugeva surve all ja seetõttu on täiesti õiglane tagada talle kaitse, sest muidu ei julgekski ta võib-olla pressi poole pöörduda kodanik ehk jätab siis kõik enda teada ning ajakirjandus ei saa nendest küsimustest rääkida. ma arvan, et see on kahetsusväärne. homme räägime me Daphne Galizianist, tema julgusest, tema toodud ohvrist. ja ma arvan, et siis peaksime me rääkima just nimelt ka sellest, mida teevad ajakirjanikud ja et kõik homme keskpäeval tulevad sellele hääletusele ja hääletavad raporti poolt. aitäh teile, proua Roger ja nüüd äh, vaba mikrofon. kõigepealt proua Šoidrova, palun. suur tänu sõna andmast, härra president. kallid kolleegid, olen nõus sellega, et meil on vaja õigusloomelist äh, raamistikku sellest, et rikkumisest teavitajaid kaitsta, eriti just riiklikul tasandil on seda vaja me, tegemist on informaatoritega, kes otsustavad anda infot illegaalse tegevuse kohta, aitavad võidelda äh, pettuse, korruptsiooni ja maksudest kõrvalehoidmise ja maksupettuste vastu. kui me teeme nüüd ettepanekuid Euroopa Liidu tasandil, siis me peame olema ettevaatlikud, sest mis puudutab anonüümsust, siis on see raske, me peaksime siiski rääkima konfidentsiaalsusest, sest keegi peab ju teadma, kes on need inimesed, kes infot annavad. ilmselgelt järelevalveasutused. meil tuleb rikkumisest teavitajaid kaitsta. hoolitsedes selle eest, et me vaatame, mida me võidame nende kaitsest teavitajate kaitse on tähtis, aga seda tuleks pigem teha riiklike seaduste kaudu ja Euroopa tasandil peaksime olema väga ettevaatlikud. aitäh! järgmisena Julie Wood, palun. Whistleblowers are rikkumisest teatajad on väga tähtsad avalike huvide kaitsmisel, avaliku raha kaitsmisel ja ka hoolitsemaks selle eest, et avalik sektor töötaks läbipaistvalt. vaadates viimaseid skandaale ja eelmisel nädalal toimunud Malta blogipidaja Daphne Caruana Galizia mõrva, Äh, on väga tähtis, et me Euroopa Liidu tasandil kaitsekava vastu võtaksime. kui me informaatoreid kaitseme, siis me kaitseme ka ajakirjanikke ja nende allikaid, vabaühendusi ja arvamusevabadust, me kaitseme tõde. ma olen uhke, et minu fraktsioon mängis nii tähtsat rolli kui Euroopa Liidu tegevuskava rikkumisest teatajate kaitseks välja töötati ja tõesti suur tänu Virginie Rosierile tehtud töö eest. läbipaistvus, demokraatia, vaba ajakirjandus, kõrged eetilised standardid nii era- kui ka riigiorganisatsioonides on väärtused, mida me kaitseme, kui me kaitseme informaatoreid ja me peame seda võitlust jätkama, eriti kui me näeme, et siin on tõesti katseid ähm, Rahvapartei fraktsiooni poolt seda raportit lahjendada. meie peaksime Euroopas olema juhtrollis äh, just läbipaistvuse tagamisel, mitte uste kinnilöömisel. aitäh! järgmisena kolleeg Marias, palun. suur tänu, härra president. ajal mil Euroopas on miljoneid töötuid, miljoneid vaeseid ja riigivõlad on ülisuured, on väga tähtis tegeleda selliste küsimustega nagu maksudest kõrvalehoidmine ja maksupettused. ja rikkumisest teatajad mängivad ilmselgelt selles võitluses tähtsat rolli. Nad toovad päevavalgele skandaale, nii et tõesti tuleb hoolitseda selle eest, et need inimesed on kaitstud võib juhtuda, et äh, neid tõesti äh, kaitstakse siis ka üüratute rünnakute eest ja me teame siin ju varasemast ka näiteks, et ka Kreeka puhul informaatorid on välja toonud väga suuri maksupettuseid, nii et äh, need teatajad teevad ära väga suure töö, see on tähtis ja me peaksime äh, mõtlema ka selle peale, millist informatsiooni nad annavad ja kui vaja, tuleb neile anda ka rahalist abi, sest äh, ainult niimoodi saame me teada selle info, mida teavitajad annavad avalike huvi kaitsmisel. aitäh, järgmisena kolleeg Jakovtšitš, palun. Zviždači i zviždačice itekako trebaju i zaslužuju našu kompletnu zaštitu. ja želim ovom prilikom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 vrlo famozan jedan primjer jedne zviždačice vezano za najveću tadašnju hrvatsku kompaniju ina u industriju nafte i znam što je sve prolazila i u kakvoj je situaciji sve bila a sve je to činjeno u javnom interesu. zato u tom kontekstu želim snažno podržati ove sve namjere koje imamo jer sam siguran da će se mnogo toga lakše otkriti ako parlament potpuno jasno stane na stranu onih koji nam žele samo dobro. chwala e, e, and now deputy luc flanagan the cover please. kolleeg flanagan palun. to the lip service when we come to talking about whistleblowers. kui me räägime rikkumistest teatajatest siis kõik ütlevad, et nad on vaprad, ja et nad on erakorralised. aga siis, kui me oleme olukorras, kus ei ole vaja vapper olla, siis julgetakse seda öelda. ainult siis, kui rikkumistest teatamine muutub täiesti normaalseks, saame me öelda, et me elame normaalses ühiskonnas praegu on nii, et tõesti ainult väga erakordne inimene julgeks rikkumistest teatada, sellepärast et muidu äh, surutaks talle see vile, mida ta puhub, kurku, talt võetaks töökohta, hävitataks vaimselt ma olen näinud seda juhtumas väga palju kordi. ma olen näinud oma koduriigis selliseid olukordi, kus rikkumistest teatajad politseijõududes saavad pedofiiliasüüdistuse, kuigi nad ei ole pedofiilid. meil on selliseid politseinikke, kelle koju lasti sisse rotid, kuna ta julges kaevata rikkumiste üle meil on vaja rikkumistest teatajaid ja äh, praegu peaksime me neile pigem ütlema, et olge parem vait või teie elu hävitatakse, hea, et nüüd on asjad teisiti, aitäh. aitäh ka teile. nüüd äh, kolleeg Caputo. suur tänu, juhataja aastaid on rikkumistest teatajate roll kuritarvituste puhul olnud väga oluline ning avalikkus on erinevatest skandaalidest olnud väga huvitatud, pean silmas maksupettusi, keskkonna kahjustamist ja nii edasi. rikkumistest teatajad on väga oluliseks tööriistaks avalikkuse kaitsmisel, kuid neid endid piisavalt ei kaitsta. või siis on see kaitse väga killustatud sest Euroopas puudub äh, raamistik. meil on vaja rahvusvahelisi standardeid rikkumistest äh, teatajate kaitsmiseks äh, ning Euroopa standardid peaksid põhinema neil rahvusvahelistel standarditel. meil tuleks õigusaktides defineerida rikkumisest teataja ehk whistleblower võimalikult laialdaselt, nii et see hõlmaks isikuid nii avalikus sektoris kui erasektoris, ka näiteks konsultante ja FIE-sid Daphne Galizian, kes oli nii-öelda Malta huikiliiks ja kes Maltal mõrvati, on ehe näide sellest, et meil on vaja kaitsta inimesi, kes rikkumistest avalikkust informeerivad, aitäh! aitäh, proua Kato! suur tänu, lugupeetud juhataja! härra volinik Moskovitši rääkis meie komisjonile eelmisel aastal, eelmisel nädalal, vabandust, et Euroopa Parlament Äh, on äh, juhtiv organisatsioon, mis tegeleb maksupettuste ja maksude vältimise äh, vältimise vastase võitlusega, kuid seda ei oleks me saanud teha ilma LuxLeaksi skandaalita, mis viis ka vastava erikomisjoni moodustamiseni. Daphne Galizien, Malta ajakirjanik, kes eelmisel nädalal mõrvati autopommiga, juhtis meie tähelepanu sellele, millised rikkumised toimuvad Maltas mõlemad näited näitavad meile seda, kui palju korruptsiooni on praeguses maailmas, kuidas demokraatiat õõnestatakse ning kuidas inimesed kaotavad äh, usu, et süsteem töötab ka nende heaks. Äh, LuxLeaksi paljastaja suutis vaevalt vältida vanglakaristust, Daphne Galizian aga mõrvati. kui palju on veel sellist korruptsiooni, millest mitte keegi ei tea, sellepärast et äh, keegi, kes teab, ei julge sellest rääkida valitsused peaksid rikkumistest teatajatele pakkuma vajalikku kaitset, aitäh. aitäh, proua Kato. ja nüüd proua Ginitši. suur tänu, lugupeetud juhataja. Panama dokumendid, Wikileaks, LuxLeaks kõik need äh, on skandaalid, kusjuures ainult kõige hiljutisemad skandaalid, mille valguses me oleme saanud teada piiriülesest korruptsioonist ja maksude vältimisest. Need ähm, rikkumised on meieni toonud vaprad inimesed, kes tundsid kohustust kriminaalsest tegevusest aru anda, sest see on üldsuse hüvanguks. parlament on hakanud vähemalt mõtlema sellele, mida sellises tundlikus küsimuses peaksime tegema liikmesriikide süsteemid on väga erinevad, mõnes liikmesriigis ei kaitsta rikkumisest teatajaid üldse või isegi kriminaliseeritakse nende tegevust. ma tänan proua Rožeeri tema töö eest, sest see töö näitab meile, et meil on vaja õigusloomelist raamistikku vähemalt minimaalsete ühtsete standarditega, et harmoneerida selliste juhtumite käsitlemine ja kaitsta rikkumisest teatajaid vastavate institutsiooniliste ja õigusloomeliste meetmetega, sest need inimesed tegutsevad avalikkuse huvides, aitäh! aitäh teile. härra Castaldo. suur tänu, lugupeetud juhataja. kui me räägime sellest, kuidas kaitsta rikkumise eest teatajaid, siis me peame rääkima, kuidas kaitsta neid, kes ründavad korruptsiooni. me peame sellega kaitsma ka läbipaistvust kuid liikmesriikidel on väga erinev seadusandlus mõnedes riikides kaitstakse rikkumisest teatajaid väga jõuliselt ja teistes äh, muutuvad nad ise kurjategijateks, kuna julgesid rääkida. me ei tohiks pakkuda kaitset ainult paberil, see kaitse peaks olema tõhus ja tegelik ning äh, rikkumisest teataja võiks jääda ka anonüümseks. teda tuleks kaitsta selle eest, et tööandja või institutsioon, kus ta töötab, hakkab teda taga kiusama tõendamiskoormus tuleb ümber pöörata kui me vaatame, milline on praegune diskrimineeriv tegevus, siis me näeme, et mõnikord peab rikkumisest teavitaja ise tõendama, et tema on kõik õigesti teinud, kuid tegelikult peaks olema ettevõtja see, kes ütleb, et, et tema ei ole rikkumist toime pannud. nii peaks see olema, kui me tahaksime rikkumisest teatajaid tõesti kaitsta. kui me selliselt ei käitu, siis oleme me ise julged ainult sõnades, aitäh! ja lõpuks. Äh, äh, proua Rohonen Lerner, palun meid šokeeris Malta julge ajakirjaniku nädal aega tagasi toimunud mõrv. ta paljastas erinevaid kuritegusid, erinevaid rikkumisi ja korruptsiooni ning tema näide on äärmuslik näide sellest, mis võib juhtuda sellega, kes rikkumisest teavitab. milliseid riske see isik võtab ja miks teda peaks kaitsma? selles raportis on mitmeid häid aspekte, näiteks anonüümsed teavituskanalid ja ka majandusliku toe pakkumine rikkumisest teavitajale on iseenesestmõistetav, et väikesed, keskmised ja suured ettevõtted peaksid olema äh, võrdsed siseturul, ükskõik, kas me räägime maksuküsimusest, riigihangetest või keskkonnastandardite täitmisest. meil on vaja selget õigusloomet selliste isikute kaitseks, kes paljastavad erinevaid äh, rikkumisi, mida vastavad ettevõtted on teinud. suur tänu! Kiitos, thank you uh... Äh.... aitäh! Tomašić, lijepa, gospodine predsjedavajući zviždači imaju veliku važnost aitäh teatajad teavitajad on väga olulised igas ühiskonnas need on need inimesed kes seavad ohtu enda heaolu üldsuse huvides ja tundub et ühiskonnad ei ole tihtipeale eh, piisavalt tänulikud nende ohvri eest ja seetõttu on vaja äh, teavitajaid kaitsta ja äh, selleks, et äh, selle eest, et nad on avaldanud informatsiooni, mis on ka üldistes huvides. nii et täielik informaatorite kaitse seadusega ei ole lihtsalt võimalik sest kui me tahaksime eh, takistada teisel poolel seaduse kaitset eh, otsimast, siis teatud juhtidel eh, me toetaksime laimu ja muud sellist, nii et eelkõige peab siin otsustama kohus. Georgios Epideios, mm, palun aitäh, härra juhataja. avalikus sektoris, suurtes ettevõtetes ähm, astuvad äh, ette vaprad inimesed äh, ja annavad teavet äh, pettuste kohta, maksudest kõrvalehoidmise kohta, ebaseaduslike tegude kohta. annavad teada korruptsioonijuhtumite kohta. Need on kodanikud, kes mõistavad hul-, hukka sellised ebaseaduslikud tegevused, kuid kahjuks tihtipeale need inimesed ise muutuvad äh, oma julguse ohvriteks. Nende äh, vastu võetakse meetmeid, mõnikord kaotavad nad isegi elu. Need äh, inimesed on abiks riigile Ehm, selleks, et riik saaks oma ülesandeid täita ja seetõttu ka riik peab äh, neid kaitsma, peavad olema institutsionaliseeritud meetodid, mis aitaksid tugevdada äh, seda raamistikku, milles äh, teatajad tegutsevad. me peaksime tagama selle, et meil oleks ähm, olukord, kus inimesed peaksid alati saama äh, ebaseaduslikest äh, tege-, tegudest teada anda. aitäh! nüüd aga Euroopa Komisjoni nimel volinik äh, härra Avramopoulos, palun. kallid kolleegid, tahaksin kõigepealt väljendada tänu raportöörile selle raporti eest ning ning äh, leian, et see on väga oluline panus meie arutelusse. komisjon äh, leiab, et nende kaitsmine, kes äh, häirekella löövad, aitab meil teada saada suurtest seaduserikkumistest, mida muidu oleks raske ähm, tuvastada. seetõttu selline teavitamine on väga oluline ähm, aspekt üldhuvi kaitsel me peaksime kaitsma vastutustundlikku teavitamist, mis on üldsuse huvides. peaksime äh, kaitsma äh, õiguste ning huvide äh, kaitse teavitajate puhul, puhul küsimus on, kuidas parimal viisil seda ette, eesmärki saavutada, kuidas me saaksime Euroopa Liidu tasandil seda kõike soodustada. nagu te teate, Euroopa Komisjon praegu on lõpule viimas oma hinnangut äh, sellise Euroopa Liidu lähenemise osas. meie avalik konsultatsioon äh, leidis äh, suurt tähelepanu, me saime üle viie tuhande vastuse Äh, ja umbes kakssada nendest sidusrühmade ja organisatsioonide poolt. Need kõik on ka internetis näha ja vastajad olid valdavalt selle poolt, et kaitsta informaatoreid. kui küsitakse siis, millises valdkonnas peaks Euroopa Liit tegutsema selleks, et kaitsta teatajaid, esiteks äh, pettuse ning korruptsioonivastases võitluses, teiseks maksudest ähm, kõrvalehoidmise ähm, vastases võitluses, samuti keskkonnakaitse alal ja samuti äh, tervishoiu ning äh, ohutuse julgeoleku kaitsel. me samuti tellisime komisjoniga äh, uuringu äh, mis aitas kaardistada juriidilist olukorda Euroopa Liidus. siin on arvesse võetud kontakte ähm, riigiametitega, sidusrühmadega ning äh, oleme ette näinud äh, uute tegevuste alguse aastal kaks tuhat kaheksateist, seetõttu teie raport on väga äh, asjakohane, aitäh!